Proszę Państwa, rozpoczynamy. Witam naszych przyjaciół, kolegów z komisji ENVI. tere tulemast meie külalistele Keskkonnakomisjonist. meil tuleb nüüd siin ühine kuulamine seoses uute äh, aretustehnikate kasutamisega härra Pavel Pakk tutvust-, esindab siin Keskkonnakomisjoni tere tulemast kõigile teie komisjoni liikmetele. mina juhatan esimest paneeli, teie teist. ja mõlemale komisjonile on see teema ju väga oluline. see puudustab ka, puudutab ka mulla ja pee küsimusi. ja kindlasti pakub huvi meile mõlemale vahetevahel on meie lähenemine erinev. vahel peame meie asuma põllumeeste seisukohale, kuid saame täiesti aru, et teie seisukoht võib olla erinev, kuid lähenemine on meil siiski ühine. uute tehnikate kasutamine aretuses on äärmiselt tähtis, toot-, tootjad eh, kasutavad kõikjal neid tehnikaid, et tulla toima, toime selliste probleemidega nagu kliima soojenemine, haigused, mis puudutavad taimi, on e-, ettevõtteid, kes selles valdkonnas tegutsevad, kasutavad neid uusi tehnoloogiaid ja uute tehnoloogiate kasutamine tekitab ka mõningaid küsimusi Äh, sest on ju teatavat ebakindlust äh, juriidilises plaanis ja me loodame, et tänane kuulamine aitab meil paremini mõista, milline on olukord ja igaühel kujundada oma seisukoha selles küsimuses. kuna väga sageli esitatakse meile ju küsimusi kõige selle kohta ja tihti me ei tea, kuidas vastata. esimene paneel on sissejuhatavat laadi, kõigepealt äh, kuulame ära härra Nils Luvarsi, tere tulemast teile ja ka teistele ekspertidele, teie olete Plantumi äh, direktor, see on siis äh, madalmaade seemneühendus, edasi Julien Mont, kes esindab Prantsusmaa organisatsiooni France Limousin Selection tegelete seal siis veiste eh, gene-, gene-, geneetilise arendamisega. suurepärane, et olete täna siin, sest see on ju just eh, härra Donano piirkond. ja meiega on ka härra Yves Berthaud, kes on, eh, kes töötab INRA-s, igaühel on ettekandeks kümme minutit ja ma arvan, et sellega võime minna ettekannete juurde annan teile sõna. olete kohale kutsutud, oleme teid tänanud ja nüüd saame asuda teema juurde. ja siiski kasutan veel võimalust, et öelda tere tulemast proua Schreieri külalistele, kes tulevad Hollandist ja esindavad just nimelt seda assotsiatsiooni, mille nimeks on Plantum. see on organisatsioon, mis on tihedalt seotud tänaste teemadega. väga tore, et olete meiega, et kuulate ära seda, mida täna siin öeldakse ja saate osa võtta sellest kuulamisest. ja nüüd on sõna ettekandjatel. Thank you, Mr Chairman um,. Respected aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tegelikult ei näe teid, aga ma loodan, et teie teate, kust hääl tuleb. aitäh, et andsite mulle võimaluse siin sõna võtta, ma olen äh, seemnetega seotud teemadega tegelenud kogu elu Aasias, Aafrikas arenguprojektides ja hiljem äh, ülikoolis ja nüüd äh, siis Hollandi seemneassotsiatsioonis Plantumis. ja ma olen taimekasvataja oma hariduselt ja sain üsna varakult aru, kui oluline on teie tegevus, poliitika ja seadusandlus ja see, selle sellest tegin doktoritöö ja te palusite rääkida mul taimede aretamisest ja, ja ma tahaksin rääkida milline on taimearetuse panus ühiskondlikesse väljakutsetesse. taimed on meie jaoks väga olulised, me see söö-, toit, mida me sööme, õhk, mida me hindame, sõltub kõik taimedest ja ilma taimedeta ei ole elu meie põllumajanduskultuurid maks-, kasvavad sellises ökosüsteemis, mis areneb aja jooksul, meie vajadused arenevad aja jooksul ja taimearetus on võimalus evolutsioonile kaasa aidata see, mida me saame eh, programmeerida seemnesse, seda ei ole vaja hiljem korrigeerida ja kui meil on Äh, resistentsusgeen taimesse viidud, siis see tähendab, et ei ole vaja hiljem kasutada pestitsiide, meil võivad olla põuakindlamad kultuurid, äh, mis võimaldab kohaneda äh, kliimamuutustega, aga taimehääletus on väga ajamahukas. taimehääletus ei ole midagi uut. alates põllumajanduse alguses kaksteist tuhat aastat tagasi on inimkond taimi oma vajadustele kohandanud ta, talunikud on ta, umbrahust aretanud taimi ja äh, algse valikuga on äh, väga mitmekesiseid tooteid aretatud, nagu näiteks need tomatid, mis on äh, aretatud välja mingitest väikestest marjadest mürgistel taimedel ja nüüd me järjest rohkem otsime võimalusi tõhustada aretamist ja see tähendab, et me peame õppima looduselt endalt. me oleme õppinud, et taimedel on vaja emas ja isas organeid selleks, et äh, seemneid moodustada, seda me otsustasime, õppisime seitsmeteistkümnendal sajandil. Äh, Mendel tegi taimearetusest teaduse kuna me suutsime paremini ennustada ja ka äh, välja arvutada, mis on äh, riistamise tulemus ja Ehm, nüüd me saame paremini aru, mida me teeme molekulaarsel tasandil, DNA tasandil ja nende teadmiste rakendamine on toonud meile järjest tõhusamaid ehm, valikumeetodeid, nagu näiteks molekulaarsed markerid, aga ka hübridiseerimise kahekümnendatel ja kolmekümnendatel ehm, aastatel, aga nüüd on ka CRISPR-Cas üheksa ja teised suunatud täppisarvetuse meetodid alati on see tähendanud seda, et me oleme tuginenud looduslikule valikule, et aretajad äh, on muutnud Äh, oma kasvatussüsteeme, kõigil äh, taimekasvatajatel on vaja häid äh, seemneid, ükskõik, kas tegemist on oma aiaga või suuremahulise taimekasvatusega ja minu koduriigis umbes kakssada tuhat ettevõtet, kakssada ettevõtet pakuvad häid seemneid taimekasvatajatele. alati me oleme järjest paremini aru saanud, mida me teeme, et see, kui me äh, juhuslikult äh, ristasime taimi või äh, tegelesime juhusliku mutageeni, mutageneesiga, sellest me oleme nüüd jõudnud selleni, et me suudame ennustada, mida me ju teeme. aga nüüd on ka transgenees, geneetiline muundamine ja see tähendas suurt muutust võrreldes aeglase muundamisega taimi oli võimalik muuta nii, nagu loodus seda ei teinud ja see oli õige hetk te teha samm tagasi. eetilised argumendid, ohutus ja võim muutusid väga olulisteks aspektideks selles arutelus, mis jõudis direktiivini siis aastal kaks tuhat üks, üks. geneetiline muundamine Äh, puudutab praegu äh, kõige olulisemaid põllukultuure, maisi, sojat ja puuvilja, puuvilla. ainult vähestel ettevõtetel on võimekus tegeleda äh, selle seadusandliku keerukusega. Euroopas on ainult üks ettevõte, kes tegeleb transgeense mai-, maisiga. kui äh, erinev on praegune arutelu, ka täna me räägime ohutusest, äh, eetilistest ja võimu aspektidest, aga on väga erinev, suuri erinevusi, erinevalt äh, äh, suunatud mutagenees ei tähenda seda, et, et me looksime taimi, mis looduses ei, ei tekiks. suunatud mutagenees Äh, suunatud Montagoneesile on väga palju vähem kõrvalefekte võrreldes äh, sellega, mis toimub äh, looduses või suvalise mutageneesi puhul ja kas me soovime, et ainult kõige suuremad ettevõtted saaksid neid meetodeid kasutada? väga oluline on see, et kas see sõnum ja need taimed, mida me saame selle tulemusena, saavad anda meie, panuse meie eesmärkide saavutamisse uues äh, ühises põllumajanduspoliitikas on mainitud väga olulisi äh, eesmärke, toon neist välja kolm. Äh, taimede aretamine neid väljakutseid saavutada ei aita, aga see kindlasti saab aidata meid. esiteks jätkusuutlikkus ja keskkonnaküsimused ja toidu raiskamine. me tahame vähemat äh, mõju avaldada keskkonnale, aga toita rohkem ja äh, lisaks sellele on viimasel ajal äh, põllukultuure kujundatud niimoodi, et nad on vastupidavad keskkonnamuutustele ja nad on vastupidavamad ka transpordile, seetõttu ei ole vaja nii palju toitu ära visata. kõrge kvaliteet, kättesaadav ja ja toiduainete rikas äh, toit, jah, äh, ainult, kui ainult saadik, saagikust silmas pidada, siis äh, võib-olla ohverdatakse maitses ja toiteväärtuses, aga kui te maitseksite seda väikest tomatit siin, siis äh, Äh, palun öelge mulle, kas äh, aretajad on to tootnud kvaliteetseid mm, äh, tooteid ja kas ei oleks tore, kui me saaksime kasut-, arendada välja nisu, mis ei tekitaks probleeme gluteenitalumatutele? Let me continue. The third topic, bringing ning kolmas teema, et teadusuuringud ja innovatsioon tuleks tuua välja laboritest ja viia põldudele et äh, see, kui me teame, mis toimub taimedes, see võimaldab meil seda väga tõhusalt rakendada põldudel ma tahan äh, rohkemat põllumajand, ühisest põllumajanduspoliitikast, meil on vaja rohkem proteiini toota Euroopas, meil on vaja selleks kasutada vähem äh, maad, sellepärast et meil on vaja ruumi oma linnade ja taristu jaoks, me tahame ühtlasi säilitada loodust, meil on vaja suurendada tootlikkust, taimede aretus on andnud äh, umbes seitsekümmend protsenti kogu saagikuse tõusust Euroopast alates aastast kaks tuhat ning ilma selle saagikuse tõusuta oleks meil vaja olnud rohkem tooteid importida ja see oleks tähendanud, et bioloogiline mitmekesisus oleks läinud kaduma äh, umbes kuuekümnel tuhandel ruutkilomeetril Brasiilia vihmametsades äh, aga äh, me tahame, et meie tööstus kasutaks rohkem uuenevaid äh, toormaterjale, mida toodavad taimed, me tahame äh, suurendada orgaanilise sisanduse, orgaanilise aine sisaldust mullas ja saa-, saavutada CO kahe eesmärke ning taimearetus annab väga olulise panuse selleks, et saavutada paljusid ÜRO äh, jätkusuutliku arengu eesmärke. taimearetus on väga võimas relv, äh, aga see on aeglane, et kui me alustame äh, taimede ristamisega, siis läheb kuus kuni kolmkümmend aastat, kuni talunikud saavad vastavaid tulemusi. me tahame, et me kasutaksime praegu vähem põllumajanduskemikaale ja, ja et meie põllumajandus oleks kliimamuutustele vastupidav nii et eh, teie, poliitikategijad Euroopas, peate otsustama, et kes saavad neid vahendeid kasutada. Teie peate otsustama, kas eh, GMO eh, regulatsiooni tuleks laiendada ka taimedele, mida saaks aretada ka konventsionaalseid vahendeid kasutades, aga see oleks väga palju aeglasem. Teie peate otsustama, kas taimearetus saab kiirendada meie ühiskondlike eesmärkide saavutamist, kas kas äh, on võimalik kasutada neid äh, võimalusi, mis meil on selleks, et vähendada kemikaalide kasutamist, parandada maitset äh, ja saavutada meie tervishoiu eesmärke. nii et ma ootan tänast huvitavat arutelu ja olen valmis neid küsimusi teiega tulevikus arutama, aitäh! suur tänu, nüüd annan sõna Julien Montile Teie olete insener France Limousins selektsioonis ja äh, tegelete siis limusiini äh, tõukarja äh, geneetilise töötlemisega, vastutate ka teadus- ja arendustegevuse eest, palun, teil on sõna. suur tänu, suur tänu kutse eest, tere hommikust lugupeetud parlamendisaadikud, sooviksin eriti tänada Jean-Paul Denanod, kes meie poole pöördus ja äh, andis siis nõnda äh, võimaluse siis äh, äh, mul loomakasvatajate nimel äh, siin sõna võtta. mina räägiksin siis uutest arendustehnikatest äh, tihtipeale mõeldakse äh, seda mainides äh, taimedele, kuid äh, seda tehnoloogiat saab kasutada ka veiste puhul. see on väga lai teema ja mina räägiksin täpsemalt siis ge-, genoomi töötlemisest. paar sõna konteksti kohta. mina kasutan seda uut tehnoloogiat ja ma ei ole otseses mõttes äh, selle tehnika ekspert. siin äh, slaidil näete siis äh, minu töö paika, see on siis limusiini piirkonnas, Prantsusmaa keskkonnas, see on siis üsna eriline koht selles mõttes, et siin on siis koondunud mitmed organisatsioonid, kes siis tegelevad limusiini tõukarja äh, aretuse ja parandamisega. ja põhiliselt on tegemist siin loomakasvatajate ja mitte eraettevõtetega. ja see asjaolu muidugi ka äh, mõjutab äh, seda, mis meil toimub. nagu ütlesite, minu ülesandeks on siis tegeleda teadus- ja arendustöörühmaga äh, et äh, abistan siis selektsiooni juures äh, ja see puudutab siis just äh, geeniselektsiooni ehk siis DNA tasandil tuvastatakse siis teatud fenotüübi avaldumise piirkonnad, see on siis, siis seoses liha või piima tootmisega ja praegu me oleme siis nüüd DNA piirkondi tuvastamas, et loomade nii-öelda potentsiaali parandada Äh, see on siis võimaluseks kasutada neid uusi genoomi töötlemise äh, tehnikaid edaspidi. ja teine äh, tööülesanne minul on siis see selektsiooni ähm, programmi juhtimine. ma ei hakka sellest väga pikalt siin ka rääkima aga meil on siin siis äh, tuhat äh, viissada loomakasvatajat, kes siis äh, valivad need loomad välja, seal on kuskil sada tuhat lehma. nii et meie eesmärk on siis teatud selektsiooni eesmärkidest lähtuvalt siis teatud valikuid teha ja ka säilitada äh, Äh, mitmekesisust samas, aga rõhutaksin siin veel kord seda, et tegemist on loomakasvatajate eesmärkide ja soovidega, mitte eraettevõtetega. ja see on just oluline loomade nii-öelda patenteeritavuse äh, küsimuses, äh, kuna see meie ähm, pooldame genoomi töötlemist, aga me ei poolda geenmuundatud loomade patenteeritavust, sest äh, sellisel juhul antakse äh, see nii-öelda omand üle eraettevõtetele. ja nüüd siis äh, väike ajalooline mm, ülevaade viimased nelikümmend aastat siis, mis on siis tehtud vastavalt Äh, siis erinevatele äh, perioodidele, siin on siis äh, poegimine punasega, rohelisega, on võõrutus, siis on piimaand, siis on lihaste areng, skeleti areng ja siin alati ei olnud tulemused eriti head Ehm, mis osaliselt tulenes ka sellest, et äh, selekteeriti palju vähem, äh, kasvatajaid oli väga paljudes äh, kohtades Prantsusmaal ja mujal. aga siis me otsustasime siis need loomad viia kokku samasse keskkonda ja et valida nad tõesti lihtsalt äh, nii-öelda geneetilise väärtuse põhjal välja ja mitte siis, äh, et siis seal ei oleks mingisuguseid muid keskkonnafaktoreid ja e, INRA agronoomi, äh, agronoomi instituut e, pakkus välja siis sellise konkreetsema meetodi loomade geneetilise väärtuse Äh, kindlaks tegemiseks, mis võimaldas siis kõik keskkonnamõjud äh, suures osas äh, kõrvaldada. ja siin oli siis jah, see, et tol ajal oli oluline just seda loomade kasvu, jõudlust suurendada just morfoloogia seisukohalt siin te näete jah, et seal punasel, punase joonega, et siin on jah, nagu äh, Äh, äh, üsna selline loomulik äh, nii-öelda genoomi vastupanu. aga teatud omaduste puhul siis, mis me tahtsime siin selekteerida, välja läk-, läksid asjad väga tegelikult hästi, tulemused olid head nii et nii-öelda morfoloogiliste äh, joonte äh, koha pealt äh, asjad ei, ei läinud, kuigi hästi ka see lilla joon siis nii-öelda selle geneetilise selektsiooniga sugugi ei paranenud, sest tegemist ei olnud pärilike joontega. nii et küsimus on siis selles, missugune on siis nende omaduste geneetiline eripära ja need on siis sellised kvantitatiivsed jooned, seal on terve hulk geene, mis on nii-öelda äh, äh, madala äh, avaldumisega, avaldumisvõimega, neid me siis ei, ei vali välja, me valime pigem siis välja niisuguse genoomi osi, mis fenotüüpi olulisel määral mõjutavad. praegu lehmade puhul me teame, et need on olemas, kuid me ei ole äh, neid äh, täpselt äh, tuvastanud. DNA-d on siis küllaltki palju juba märkimisväärselt kaardistatud ja seda saab siis lähiajal tõenäoliselt kasutama hakata kuid ähm, mõningaid äh, geene siin juba on, mis on juba paarkümmend aastat äh, teada ja nende puhul saab äh, väga hästi siis edasi liikuda, näiteks see nudipäisuse geen, mis on dominant, dominantne. see on siis väike B on siis sarvedega ja suur B on siis see dominantne nudipäisuse geen ja nagu näete, siin on siis, et äh, limusiini äh, tõu puhul on see üheksakümmend viis protsenti, aga meie eesmärgiks on siis jõuda enam-vähem saja protsendini äh, see suurendaks loomade heaolu ja vähendaks ka töötajate töökoormust, sest see ei ole väga, väga meeldiv töölõik kasvatajate jaoks ja äh, me oleme siis äh, püüdnud otsida seda geeni, mida äh, limusiinidel ei ole, meil on siis siin sadakond puhast limusiini tõugu, see on seal kõige üleval siis ja me otsisime seda nudipäis, nudipäisuse geeni siis teise tõu juures ja ja klassikalise ristamise puhul on näha, et siin on ainult, tuleb siis ainult viiskümmend protsenti limusiini DNA-st. ja siis me uuesti ristame seda äh, puhta limusiiniga, et lõpuks siis jõuda äh, välja siis selle soovitud äh, jooneni ja see on tegelikult väga pikk protsess. praegusel hetkel on tarvis selleks rohkem kui kakskümmend protsenti ja siin tuleb jällegi see ajafaktor mängu, kus siis tegelikult see geenitöötlemine võimaldaks palju kiiremini tulemisi, tulemusi saavutada. nii et meie eesmärgiks on siis säilitada geneetilist mitmekesisust ja saavutada siis soovitud tulemusi ja tegelikult see on väga keeruline, kuna need jooned on ainult mõnedel äh, pullidel ja sellega see mitmekesisus äh, oluliselt väheneb. teisalt äh, võimaldab see selektsiooni tõhusust suurendada, kuna need loomad kasvavad väga aeglaselt, näiteks võrreldes küülikutega, nii et äh, see tegelikult ei asenda äh, praegust äh, selektsioonikava, vaid täiendab seda. mis puudutab sotsiaalset, nii-öelda sotsiaalset või poliitilist vastuvõetavust kui äh, Euroopas keelatakse niisuguste loomade äh, turustamine, siis me tõesti kaotaksime oma konkurentsivõime äh, maailma tasandil, kuna meie tulemused ja pädevus on tõesti ülemaailmselt tunnustatud. nii et kui meie nüüd tagasi astume, siis teised riigid või piirkonnad jõuavad meile järele ja lähevad isegi meist mööda. nii et see oleks meie jaoks Äh, päris katastroofiline. kui me äh, ei saa siis äh, paika panna nende loomade, geenmuundatud loomade rahvusvahelist jälgitavust, oleks ka suur probleem ja need tehnoloogiad on väga erinevaid, kloonimine ja on ka äh, embrüo äh, äh, töötlemise tehnoloogiad olemas, praegu on teada, et see viimane veel eriti hästi ei toimi, kloonimine märksa paremini, kuigi Euroopas ei ole praegu lubatud kloonitud loomade kasvatamine. ja ühiskondlik toetus on ka oluline, kuid praegu võib-olla see ei ole päris tänane teema. ja eh, geen, genoomi töötlemine on meie arvates eh, tubli samm edasi, kuid samas tuleb tagada, et loomad oleksid siiski elujõulised ja need tööd, töödeldud eh, geenid säiliksid äh, läbi järgnevate põlvkondade ja seda siis soovime, et eh, eksperdid eh, oma eh, pädevusega toetaksid. ja meie ühendus on alati toetanud innovatsiooni, et pakkuda loomakasvatajatele erinevaid vahendeid, et nad oleksid konkurentsi võimelisemad ja et nende kasvatused oleksid ka majanduslikult elujõulised. samas äh, meil on tarvis, et see meetod oleks äh, kindel ja usaldusväärne. teisalt äh, on toimumas kliimamuutused ja tänu sellele, niisugusele tehnoloogiale saame ka neid tõuge kiiremini muuta, näiteks seoses kuumale vastupidavusega ja ka äh, äh, puukidega seoses meil on tarvis, äh, noh, varem ei olnud see probleemiks, kuid viimase kümne aasta jooksul on puugirünnakud olnud isegi surmavad loomadel, nii et oleks tarvis ka tõuge, millele puugid nii lihtsalt ei kinnitu. ja siin on tõesti väga erinevaid küsimusi eh, ja ka vara, varasemate tehnoloogiatega eh, kulus eh, mitukümmend aastat, enne kui võis tulemusi loota, aga nüüd siis uuemad geenitehnoloogiad tõesti võimaldavad palju kiiremaid tulemusi saada, samas on tarvis ka seda, et seda toetatakse ühiskonnas ja ka, et loomakasvatajad seda toetaksid ja et neid loomi saaks ka edasi kasutada, aitäh! tänan ja nüüd annan sõna härra Ibertole, kes äh, on Jenera etika põhjustega, äh, seal oli siis eeskirjade rikkumist yes.. ja otsustasin siis teha pisut äh, fact-checking ut. siin on nüüd näha väga palju teksti oluline on viimane osa sellel slaidil. viimase viiekümne aasta jooksul, kas sellised uued tehnoloogiad on deskriptiivsed? Võtame näiteks selle CRISPR-i, siis äh, me näeme, et äh, et fakte erinevate tehnikate vahel ei ole kunagi võrreldud. on mõningad tehnikate pooldajad, kes ütlevad, et CRISPR võib olla katastroofiline. kui võrrelda uute tehnoloogiate kasutamist eh, sortide aretusega, siis võib öelda, et see on umbes selline nagu suur poa ja viimase kümne tuhande aasta jooksul oleme üritanud siis äh, tegeleda taimearetuse ja parandamisega. ja kui võrrelda seda viiekümne viimase aasta jooksul toimunuga, näeme, et needsamad uued tehnoloogiad tegelikult äh, moodustavad üs-, üsna väikese äh, soomuse sellel pikal boal. väga palju probleeme on NBT tehnikatega kuidas välja selgitada kavatsemata tagajärjed, mida on tegelikult palju. Neid on palju, kuna ei ole teada, kuidas genoomid, milline on nende vahel interaktsioon, puudub riskihindamissüsteem, väga keeruline on eh, viia kokku eh, genotüüp. saanud näha, et probleeme on palju ja vaid et esitatakse üksnes mõningaid õnnestunud äh, eksperimente. Helbert ja nii nagu transgeensete äh, GMO-de puhul. on tegemist täiesti ennustamatute protsessidega ja siis niisugused sealt nagu näiteks CRISPR üheksa on target off target võimaldab öelda, et just nimelt on kasutatud klassi üheksa, siis me ei taha teada, kuidas see toimib. ja see ongi tegelikult äh, ne-, üks nende tehnikate aina kiirema kasutamise probleeme. kuid äh, vaatamata kõigile nendele mutatsioonidele ja epimutatsioonidele ja nii edasi, Äh, kavandatakse siis äh, erinevaid ja nii satume olukorda, kus on siis nii-öelda puhastamata osi taimede genoomis, me ei tea, kuidas seda probleemi lahendada, nii on näiteks mõningad ettevõtjad, kes ehitavad praegu suuri nii-öelda kontrollitud kliimaga kasvuhooneid, et vaadata, milline oleks selliste taimede areng looduslikel tingimustel genoom, taime genoom on äärmiselt mitmekesine, nagu ütleb Jeffrey Sander. mida aga võime tõdeda, on see, et kõik, kes pakuvad nüüd MBT kasutamist, kasutavad tegelikult eh, selliseid ligikaudseid molekulaarbioloogia andmeid, mis eh, pärinevad seitsmekümnendatest aastatest ja ei ole absoluutselt representatiivsed võib kasutada kõiki neid andmeid selleks, et äh, identifitseerida kasutatud tehnikat, sellest saadud toodet ja seda jälgida. seda tehnikat on kasutatud juba näiteks äh, tundmatute GMO-de tuvastamisel. see on selline maatriksipõhine lähenemine kuid see ei ole muud kui äh, põhimõtteliselt sama, mis äh, Bertilloni äh, antropomeetrilised mõõtmised. või siis näiteks silmaiirise põhine tuvastamine või, või sõrmejälgede põhine tuvastamine, tegemist on täpselt samasuguse lähenemisega, millest saame rääkida näiteks EFSA puhul. tõendite olulisus biomeetrika on siin see maatriksipõhine lähe, lähenemine, mida kasutab EFSA näiteks riski hindamisel. ja see võimaldab kinnitada, et äh, adress, kuid ka selleks, et kaitsta patente äh,, mis tundus mulle üsna lõbus see on selles uues tülis või uutes vastuoludes, mida me nüüd juba eemalt vaatame, on see retoorika ja kommunikatsioon, mida kasutatakse. üsna üllatav, et loodus, looduslik, traditsiooniline ja nii edasi. populatsiooniuuringud näi-, rah-, näitavad, et inimesed ei seda mitmes kohas ja see DNA parandamissüsteem parandab kiiresti, aga ainult nii tegelikult on. ja kokkuvõtteks siis, nii nagu Transgeen Vitro in Vivo tooteid, välja arvatud juhul, kui nõustute sellega, et näiteks praegused kliimamuutused on lastelt paluda, et nad lisaksid veel ühe lakikihi siis sellistele sotsiaalmajanduslikele aspektidele, nagu ja ma tänan teid tähelepanu eest. aitäh ja nüüd tulevad küsimused ja vastused. oleme üsna raskes seisus, kuna peagi järgneb teine paneel ja ka sellele järgnevad küsimused-vastused. seoses sellega tahaksin paluda, et küsimused oleksid lühikesed, igaühel on küsimuseks minut, palun tõesti vabandust, aga meil ei ole muud valikut. minut igale, kes soovib kommenteerida või küsida. alustuseks Ragnar no.. Uh, aitäh! ma loodan, et need uued tehnikad aitavad arendada äh, vastu pidavust eh, looma- ja taimehaigustele. Eh, Imusani härrale, et mis on loomade probleem, et kas, kas kasutada eh, neid veiste rahustamiseks nii-öelda ja lõpetuseks pean selle tõstatama. mõned meist siin usuvad või ei usu, et kliimamuutus on looduslikult, mina arvan, et see on looduslik ma arvan, et kõik, mis äh, siin maamuna toimub, on, on looduslik ja ma, mul on üsna hea meel, et et, et äh, isegi roheliste lobi ei, ei saa looduslikke muud-, muutusi takistada. Eh, aitäh! suur tänu ettekandjatele ja koordinaatoritele selle kuulamise korraldamise eest. parlamendis on meil tihti väga emotsionaalne arutelu, see ei ole teaduslik, meil on vaja, meil on juba väga palju pistmist, aga kuidas me saaksime hoolitseda selle eest, et me teeksime õiget asja, et me tõmbaksime piiri selleni, mida me ei taha, et see on see arutelu, mida meie peame pidama, et mida me lubame taimede ja inimeste, taimede ja loomade puhul ja mida me ei luba inimeste puhul ja ma sooviks ähm, teilt saada vastutust sellele ja aitäh suurepäraste äh, presentatsioonide eest. ütlen äh, kaks nime korraga, et kiiremini läheks. aitäh. viimasel äh, kahekümnel, kolmekümnel aastal on kaduma läinud äh, sajad, kui mitte tuhanded sordid ja arhiivides on väga palju sorte, mille geenipuul on väga suur, kus on residentsused ja tolerantsid olemas. ma ise oma aias tegelen sordiaretusega, tomatite aretusega ja palun tulge kõik maitsema. mina kindlasti olen kohe nõus koordine-, konkureerima nende tomatitega siin, minu omad maitsevad kindlasti paremini. ja esimesele kõnelejale, et kui te oleksite siin olnud, kui FAO esindajad rääkisid mullastikust, siis me kuulsime, et on võimalik saagikust suurendada kaheksakümmend viis protsenti, kui me tegeleme nende probleemidega, nii et on ka teisi lahendusi. mul ei ole äh, mingit äh, äh, vastuväiteid sellega, et sellele, et ta saaks kiiremini aretada, aga genoomi muutmine on minu jaoks küll problemaatiline ja mis siin puudutab siis limusiini tõu esindajat, kui öeldi, et ei soovita eluaegseid patente, ei soovi siin ähm, äh, hargmaised ettevõtteid soodustada äh, aga küsimus on, et kuidas te tagate selle, et see nõudlus mm, geenitehnoloogia vabade toodete järele jääks alles, kui ei ole äh, märgistamist või näete te see asja niimoodi nagu mina, et meil on vaja märgistamist, et meie äh, tarbijad ja valijad äh, supermarketis saaksid ise otsustada, kas nad tahavad midagi osta või mitte? aitäh ja härra Pelder ja pärast teda mm, proua Haasekamp aitäh! kõigepealt äh, suur tänu suurepäraste esitluste eest. Äh, esimees, lugupeetud kolleegid, tahaksin äh, teha kaks märkust ja küsida üht-teist. see töö on loomulikult väga oluline. aga kas on väga konkreetseid näiteid, mis tõi-, mida tõesti ka juba rakendatakse, see huvitaks mind, ja teine asi, seadusandluse selgus, komisjon on siin äh, saalis ka esindatud, see on väga oluline. Äh, väga oluline on, et meil on selline kuulamine siin. proua Haasekamp ja pärast härra Bovee. kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel eelmisel sajandil tegi tööstus väga palju lobitööd, et et ei öeldaks äh, geen, muudetud geenidega, vaid geenmuundatud, aga muud ei ole äh, muutunud. kodanikud äh, taha, teavad väga hästi, mida nad tahavad, mis neid ees ootab. see transgenees, mis tulemas on ja kõik need asjad, mida siin on mainitud, need on kõik tehnikad selleks, et geeni, geene muundada äh, ja siin oli juttu jälgitavusest ja märg-, sildistamisest, jah, see on ette nähtud, aga see on mitte ainult tarbijate, vaid ka talunike huvides. meil on vaja valikuvabadust. ma küsin, et kuidas tööstus soov, kavatseb seda saavutada, et see jälgitavus oleks tagatud? ma arvan, et see on võimalik ka praegu. mõlemale komisjonile tehtud töö eest kõigepealt tahtsin öelda, et üks asi on siiski täiesti vastuvõetamatu, on see, et müüakse eraettevõtted omateid kogu eh, Euroopa Parlamendi sessiooni ajal. see on vastuvõetamatu praktika. see on propagandatrikk, mis käib institutsiooni kattevarju all ja ma nõuan, et see lõpeks ja et selline asi enam edasi ei läheks, on täiesti vastuvõetamatu tulen nüüd teema sisu juurde. uute tehnoloogiate kasutamine aretuses, vastupidavus eh, taimekaitsevahenditele. nii et küsimus praegu on tegelikult seadusandliku töö. kuivõrd praegu on võimalik neid tehnoloogiaid kirjeldada ja mina arvan, et just see tehnikeskkonnas Uh, uh, härra Hoitamaa ja pärast härra Jaar. aitäh äh,. mida kiiremini me saame aretada, näiteks näiteks on vaja äh, uusi seemneid, mahed äh, tegelevad küll aretamisega selleks, et äh, parandada kartulite vastupidavust ühele taimehaigusele, nii et kõik tegelevad aretamisega. nüüd on küsimus selles, et äh, kuidas näiteks, et mida puudutab, näiteks mis puudutab patente, mina ei toeta neid patente, aga kui on väike keskkonnarisk, kas me endiselt saame kasutada ja meil on tõesti vaja avatud arutelu. kõigepealt äh, ma olen täiesti nõus, kolleeg Hoitemäega väga hästi rääkis. suurepärane aru-, arutelu, panus arutellu, esimene küsimus. me teame, et aretuse jaoks on vaja mutatsioone. kas teie arvates on õige eristada looduslikke ja mit-, lo-, mitteloomulike aretusmeetodite vahel, et eh, siis me jõuamegi siia arutelu et, juurde, et uued äh, eh, aretusmeetodid on mitteloomulikud, nii et äh, teine küsimus, uued aretusmeetodid, et nad, kas need on olulised meie äh, Ehm, talunike jaoks, kas nad suudavad need ka kinni maksta, kas me suudame äh, tagada valikuvabaduse ja kolmas äh, Euroopa proteiinistrateegia, kas see annaks äh, panuse meie strateegia eesmärkide saavutamisse, kas me saaksime niimoodi pare-, paremaid proteiinirikkaid taimi toota? härra Denonoo, palun. aitäh! tõugude ja sortide arenduse peale, siis jah, on vaja edasi minna kiiremini, aga nüüd te-, kerkib küsimus äh, ühiskondlikkus ja kuulasin väga suure huviga esimese kahe ettekande kohta ütleks, et äh, toole. me väga aktiivselt arutame seda CRISPR-Cas meetodit, ühelt poolt äh, kasutatakse järjest rohkem jälgitavus oleks tagatud. ja kui ma teist õigesti aru sain, siis te ütlesite, et vastava markeeringuga oleks seda võimalik tagada. sellest äh, direktiiv, äh, mis määratleb GMO-d, nimetab tehnikaid, kui need uued tehnikad selles äh, nimekirjas ei esi-, Hiina sead, need on sellised head näited. siin on siis tegemist selle CRISPR üheksa tehnoloogiaga mille järgi eh, looma- ja taimeliigid sellise tehnikaga saadud ei ole GMO-d. see on üle, kuidas Euroopa Komisjon saab meile tagada, et sellised tooted ei jõua Euroopa turule, aitäh! võiks meelde tuletada ka seda, et oluline on see, kas seadus peab hõlmama neid uusi tehnikaid või mitte ja selleks on vaja teada, kas äh, nendega seonduvad äh, samad riskid, äh, mille alusel võeti vastu GMO õigusaktid. nii et siin on kaks küsimust härra Bertoule, esimene, kas te saate meile öelda, millised on need siis need nii-öelda väljaspool sihtmärki esinevad mõjud ja nende tagajärjed keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele, seda pisut mainisite, e, e, esinevad mõjud ja nende tagajärjed keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele, seda pisut mainisite, ma saan aru, et täna nende tehnikate sisu ja potentsiaalset mõju e, päriselt ei teata ja teine küsimus, ja sellega ma piirdun, kas te saaksite teha, noh teaduslikult muidugi, ja mida te selle koha pealt ootate just seadusandjalt? aitäh! härra Uito mõtles, et tegemist on arenguga, mis on meie kasuks. kes need meie siis on? praegu tundub, et see kasu on kõige rohkem seotud nende komisjonide mõningate liikmetega üksnes. kas tuleks kasutada juhtumipõhist hindamist, nii nagu GMO-de puhul ja nagu see toimub Saksamaal? kuna see küsimus on praegu ju ennekõike seadusandlik. härra Hoisling äh, härra Hoitimaal arvutusest kasutatakse ja tarbijatel peab ka see õigus olema ja sellepärast mm, see märgistamise ja riski hindamise küsimus on väga oluline, et kas see ei pea äh, geenmuundamist riskina, aga äh, taimearetuse puhul äh, peetakse seda normaalseks, meil midagi turule tuuakse, et kas see on patendiga kaetstud ja siis on meil aretuses hoopis teistsugune olukord kui praegu. härra Flan-, härra Flanagan. alati, et see on väga õpetlik, kui me vaatame mida rääkisid meile need inimesed, kes rääkisid äh, mulla tervisest, et mida me saaksime teha, kui me vähend-, saastunud ja, äh, ja äraviskamist tuleb vähendada, me tahame maksimeerida seda, mis meil juba, me peaksime maksimeerima seda, mis meil on. on vaja kõigepealt äh, maksimaalselt ära kasutada seda, mis meil on. aga ma loodan, e-, teile esitati, kahjuks rohkem aega meil ei ole. Parce que au moins j'étais nommément jah, minule poole pöörduti isiklikult, alustan seega. jah, tõepoolest need uued tehnoloogiad, CRISPR, Cas9 või ka muud, seal on tõesti muid äh, kõrvalisi off-target äh, mõjusid ja kord tuleb siis äh, seda genoomi äh, kaardid, kaardistada põhjalikult ja ei saa ainult äh, piirduda siis üksikute nii-öelda kõrvalmõjude ennetamisega. nii et need mutatsioonid või epimutatsioonid võivad tuua kaasa pikaajalist mõju läbi pikk nälg ja nälga kannatas ja suunised ei ole ähm, piisavad. Ähm, Prantsusmaa biotehnoloogia nõukogus näiteks äh, töötades nägin, et ähm, see kõik pärineb see kuuekümnendast, seitsmekümnendatest aastatest nii et kõik epigeneetika äh, äh, äh, esinemist tuvastatud, nii et siin on väga olulised tagajärjed. miks peaks neid käsitlema siis GMO-dena? meditsiinis nimetatakse siis seda geeniteraapiaks ähm, ja miks siis seda ka taimede puhul nõnda ei võiks nimetada? nii et veel jälgitavuse kohta entsüklopeedias ja üks teine kolleeg ka kirjutab ühe artikli sellel teemal, siis kus on väga üksikasjalikult need küsimused käsitletud, mainin siin paari asja. me oleme võimelised tõepoolest äh, tuvastama, see on just aretajate ülesanne, tagada geneetiline äh, mitmekesisus, võib äh, tuvastada ja ka järeltulijatel on siis teatavad jooned, mis uuesti e-, e-, esinevad. mina olin aastal kaks tuhat viis viis siis Euroopa ametnikuna äh, Hiinas äh,. seal oli siis äh, keelatud äh, äh, äh meile keelatud äh, Äh, kaup siis, äh, mida sealt äh, siis Euroopast, Euroopasse saadeti ja tegelikult nüüd, kolmteist aastat hiljem, on probleem ikkagi veel alles. see, et me peame saama siis jälgida ka pärast turustamist toodet, näiteks äh, nelikümmend miljonit hektar, eh, hektarit on siis Hiinas, kus siis kasvatatakse eh, puuvilla, aga nendel on siis, seal siis tuleb hakata kasutama nende eh, vastu kemikaale, nii et me ei saa nagu eraldi seisvatena neid asju vaadata, tõesti puuvilja kasvataja kasvatavad kasutavad siis neid vähem, aga muud äh, taimekasvatajad siis peavad kasutama omakorda rohkem. okei okay,, thank you very much indeed, time is jah, suur tänu, aega on tõesti vähe teatud firmale reklaami äh, teha, vaid lihtsalt äh, mm, näidata seda, et me oleme, et ma ei ole päris teiega nõus, kõikidel tootetel on tarvis häid seemneid äh, ja neil on tarvis aretatud äh, loodus ei pane, ei, ei paneks siis sada kuuskümmend tuhat tuhataime ühele hektarile, äh, aga ikka üle. nüüd, mis puudutab evolutsiooni, mutatsiooni, siis äh, ühelt poolt on siis mutatsioon ja siis selektsioon ehk aretus, me oleme kõik kaldatakse. ja mõned need uued aretustehnoloogiat kasutavadki ära just neid keerukusest, kuid ma näen, et aeg on äh, otsas ja seega äh, piirdun praegu selle. jah, kõigepealt siis limusiini äh, tõu heast iseloomust tundub, et kellelgi oli siin negatiivne kogemus sellega, tõepoolest nad on tuntud siiski oma elava iseloomu poolest, kuid Eh, see tõmb prioriteetsena, nii et eh, endastki mõista on eh, tänu geneetilistele muutustele ka tööd mitmekesisust säilitada, sest kui on tõug, kus on siis sada lehma ja neli pulli, siis on väga keeruline neid paaritada riskide äh, piiramiseks, meil on Euroopas ja Prantsusmaal äh, väga hea äh, jälgitavus, suurepärane kontroll, kõik on andmebaasides olemas ja ka nende geneetiliselt töödeldud geneetiliselt töödeldud loomi saaks siis samamoodi ka Keskkonnakomisjoni poolt. siin oli väga palju Ehm, küsimusi, mis minu meelest olid seotud ka teise paneeliga ja lähemegi selle juurde kohe, see puudutab siis uusi aretustehnoloogiaid Euroopa õigusraamistikku. meid kinni. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh, et andsite mulle võimaluse tutvustada teile seda väga olulist teemat, uued äh, aretustehnoloogiad, see ei ole oluline teema mitte ainult äh, taimearetajatele, vaid äh, talunik-, müüme seemneid kogu maailmas umbes, umbes kolmkümmend protsenti oma käibest investeerime Äh, Reichsvanis tegelen äh, uute aretustehnoloogiatega ja äh, ka kõik asuvad Euroopa Liidus. Need ettevõtted, mille hulgas Reichsvan, aga ka Syngenta ja teised, tegutsevad kõik kliimatingimustest ja tarbijate vajadustest ja nõudmistest ning sellel slaidil te näete, et meie aretusprogramm hõlmab väga äh, erinevaid äh, tooteid, nagu eelmises äh, paneeldiskussioonis oli juttu, on aretusel pikk ajalugu ning alates Mendeli geneetika alatistest äh, äh, avastustest tuhande kaheksasaja kuuekümne kuuendal aastal on äh, tegeldud väga palju aretamisega, Raik Svaan pidevalt töötab välja uusi ristandeid ning valib välja nende parimaid järglasi ning kõrgtehnoloogiline te see teadusuuringud tähendavad seda, et meie ähm, tegevus on järjest suunatum ja tõhusam, me kasutame selliseid tehnoloogiaid nagu mutatsioonaaretus, hübriidaretus, aga ka äh, markeritel põhinevat äh, aretust, äh, see, mm, mis ja see tähendab, et viimastel aastatel on aretajate käsutuses olevad vahendid rikastunud, see tekitab ka mureküsimusi ning seetõttu on väga hea võtta arvesse Euroopa Liidu seadusandlikku raamistikku, mis seda valdkonda taimedeks ja selles osas ongi direktiiv kaks tuhat üks kaheksateist väga oluline, et et kas äh, see, kuidas, äh, esiteks äh, geneetilise muundamise tehnoloogiad, teiseks tehnoloogiad, mis seda ei kasuta ja kolmandaks geneetilise muundamise selle sel-, tuleks välja selgete kriteeriumitega, mis puudutavad uusi aretustehnoloogiaid. ja praegu on see väga oluline sellepärast, et et aretusettevõtted tegut-, tegelevad ju kogu maa, tegutsevad kogu maailmas, meil on aretusprogrammid kogu maailmas, me müüme oma seemneid kogu maailmas ning lisaks sellele me rikastame, see rikastamine on väga oluline äh, taimearetuses selleks, et meil oleks võimalik kasutada äh, usaldusväärset äh, reprodukti-, reproduktiivmaterjali, et tagada toidu küllaldane olemasolu ning see mujal on seadusloojad juba pakkunud välja selge vastuse äh, sellele küsimusele, näiteks USA-s põllumajandusministeerium on hiljuti öelnud, et praegu nad ei reguleeri äh, mingeid taimi, mida oleks võinud äh, et uute äh, aretusmeetodite kohta ei koostata uusi õigusakte ja veelgi olulisem on see, et äh, taimesordid, mida on saadud äh, kasutades uusi aretustehnoloogiaid, nii palju kui mina te tean, ei ole või uusi äh, aretusmeetodeid ei ole võimalik eristada nendest mutatsioonidest, mida, mis esinevad äh, looduses, näiteks ultraviolettkiirguse tõttu. sellised mutatsioonid on evolutsiooni kiirendavaks jõuks, et oluline on seega aretada äh, meie tulevikutoitu ning äh, uued üks uus aretusmeetod, mis on väga palju tähelepanu pälvinud, on CRISPR, sellel on väga palju võimalistada looduslikest mutatsioonidest või mutatsioonidest, mis on saadud, kasutades mutatsiooniaretust. Euroopas on vaja mm, selgust uute aretusmeetodite regulatiivse staatuse kohta. et kuna enamus uus, enamust taimi, taimedest, äh, siis oleks väga keerukas äh, jõustada GMO direktiivi, kui uute äh, aretusmeetoditega saadud taimi koheldaks, koheldata, koheldaks nagu GMO taimi nii et äh, ma tahaksin tänada teid, et äh, täna, et te ei tagaks äh, selguse mitte ainult taimearetusettevõtetele, vaid ka Euroopa põllumajandustootjatele ja tarbijatele, kes iga päev sõltuvad meie toodetest, aitäh! aitäh ja järgmine kõneleja on härra Detlev Bartš, kes on siis äh, Saksamaa tarbekaitse, Tarbijakaitse ja Toiduohutuse Ameti esindaja. nii-öelda äh, reguleeriva organi esindaja ja ka äh, ülikooli töötaja, räägin inglise, kõigepealt siis nagu eelnevalt ka juba kuulsime, kasutatakse põllumajanduses, metsanduses, meditsiinis, bioökonoomikas. näiteks meil on elavaid äh, vaktsiine kandluse äh, seisukohalt nii ja naa. juba aastal kaks tuhat seitse äh, oli siis meil liikmesriikide töörühm, kes äh, koostas, asus siis koostama tehnilist raportit aastaks kaks tuhat kaksteist, see ei ole küll ametlikult äh, välja tulnud, aga äh, veebist on siiski võimalik seda leida. siis Ühiste Teadusuuringute Keskus avaldas aastal kaks tuhat üksteist raporti ja möödunud aastal oli siis ka teadusliku nõustamise mehhanismi raport. ja siis oli ka EFSA arvamus nende tehnoloogiate ohutuse kohta ja on siis ka mõned riigid, kes on ju otsustanud juba mm, mõne, mõni, mõningaid küsimusi nagu Saksamaa, Rootsi, Ühendkuningriik, Iirimaa, Hispaania, Soome ja ka Euroopa Kohus siis peaks otsustama äh, sellel suvel, siis tuleme välja kohtulahendiga, aga meil on jaanuarist sellest aastast juba kohtujuristi äh, seisukoht ka olemas nüüd, mis puudutab siis äh, seda küsimust, siis meil on äh, direktiiv aastast kaks tuhat üksteist kaheksateist, mis on äh, nii-öelda siis piibli staatuses selles vallas. meil on siis geenitehnoloogia, mis põhimõtteliselt läheb selle direktiivi alla, aga siis on ka mõningad geenitöötlemise tehnikad, mis ei ole tegelikult GMO, mille tulemus ei ole siis GMO organism või mis on siis sealt direktiivist välja äh, jäetud. ja mitmetel juhtudel tegelikult äh, see tõesti sõltub äh, olukorrast, kui siis toimub see selline nukleotiidide sisseviimine, siis see ikkagi oleks OGM-i, GMO alla käiv tegevus no nüüd siis äh, lühike ülevaade siis sellest, mis oli siis selle äh, ähm, kohtujuristi Pobeki arvamus, see ei ole lõplik lahend teatavasti Euroopa Kohtus, aga see siiski näitab suunda. tema ütleb, et meil on erinevad siis geenmuudamise tehnikad, äh, meil on radioaktiivsed keemilised vahendid ja meil on ka eh, geen, geenide töötlemine ja see kõik viib siis eh, muteerunud organismini. aga siis artikkel kaks eh, lõige kaks sätestab siis selle küsimuse, kas niisugune organism võib ka looduslikult esineda ja kui see kriteerium ei ole täidetud, siis ei ole tegemist GMO-ga, kui see kriteerium on täidetud, siis läheme sinna eh, lisasse üks B üks, kus siis on küsimus, kas need kriteeriumid on täidetud, mis on seal loodetud, kui ei, siis on GMO, kui, eh, kui on, eh, siis on tegemist GMO-ga, aga see jääb selle direktiivi kohaldamisalast välja vastavalt artiklile kolm lõige üks nii et see on siis äh, GMO äh, definitsioon, mida praegu äh, kasutatakse. ja siin oleks tõesti täitsa soovitav seda arvamust lugeda, kuna minu arvates ähm, käsitleb see seda küsimust hästi, et ettevaatuspõhimõte ei tähenda seda, et riskid oleks nullini viidud meil äh, on äh, äh, olemas teatud regulatsioonid ja nendega tuleb siis ka kohaldada ettevaatuspõhimõtet ja kui me uusi tehnikat, uusi tehnoloogiat kasutada ei soovi, siis ka see toob endaga riske kaasa. E, aga kui siis see seadus ei kohaldu mingile organismile, siis on ka olemas muid sätteid aga minu jaoks äh, on äh, oluline just see, ka teised on seda siin täna maininud, äh, tuleks rõhutada seda, et innovatsioon on keeruline, keerulisem kui ettevaatuspõhimõtte kohaldamine. meil on tarvis häid regulatsioone, teatud piiranguid, aga ka stiimuleid, meil on tarvis tehnoloogiat, mis on kasutatav, ja see on tarvis nii-öelda edusamme selles vallas, edasi liikudes on tarvis ka majandust ja ökoloogiat ehk siis elujõulisust ja viimaks on siis ka inimlikud väärtused, ehk siis peab, äh, need uued tehnikad peavad olema kasutatavad ja neid ka peab soovima äh, kasutada, vastasel korral ei ole neid võimalik ju turustada ja juhiksin äh, teile, teie tähelepanu ühele üsna uuele äh, Äh, raportile, mitmelt siis Saksa föderaalasutuselt. Äh, äh, Tüünen instituut, Max Hübneri, Rubneri instituut ja nii edasi, need on siin loetletud ja need, ja selles siis vastatakse mitmetele küsimustele seoses genoomi töötlemisega ja minul on selgeks ka saanud ka see, et meil on sellised off-target kõrvalmõjud, aga eh, meil on neid vähem, eh, kui me eh, võrdleme kas siis keemilise töötlemise või siis nukleoradioaktiivse töötlemisega. nii et üllatavalt kiiresti olen jõudnud lõpuni ja see põhiküsimus siis, mida tahaksin teie ette tuua, Äh, siin on see ka, on siis äh, ajakiri, tarbijakaitse ajakiri, ehk siis äh, küsimus, et kas siis ähm, praegune hirm nende uute aretusmeetoditega seotud võimalike ohtude pärast siis viib selleni, et me ei suudagi ette võtta kõike seda vajalikku, mida oleks tarvis parema elu saavutamiseks, aitäh! jah, suur tänu, suur tänu äh, ajasäästu eest ja lähme kohe äh, järgmise, viimase kõneleja juurde, Sofia Laktar, kes juhatab siis Bioconsumateuri äh, ühendust Prantsusmaal. jällegi kümme minutit teilegi. Euh, aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, kõnelen prantsuse keeles ja paraku on ka minu PowerPoint prantsuskeelne, ei olnud aega seda tõlkida. me sööme kõik vähemalt kolm, mõni ka neli-viis korda päevas ja toit on väga suur, väga tähtis osa meie tervisest ja heaolust. seetõttu on toidul oluline koht ka meie tarbimisviisides, kuna see söömine, igapäevane tegevus saab toimuda üksnes usalduse ja läbipaistvuse baasil seoses Äh, toidu tootmis- ja, ja, ja manipuleerimisviisidega. mõni aasta tagasi töötasin äh, valitsusvälises organisatsioonis Médecins du Monde ja arstid otsustasid korraldada konverentsi tervishoiu ja keskkonna teemadel. see oli üsna uus asi, kuna siis ei rääginud, räägitud kuigi palju nende asjade vahelistest seostest, vähemalt mitte väga avatult, ja see muutis minu maailmanägemise viisi, minust saigi bio e, mahe, mahetoodete tarbija. mis on aga kindel, on see, et tänapäeval ja juba viimased kümme aastat on mahetoodete e, tarbimine kasvanud kõikjal Prantsusmaal, e, Euroopas, see on massiline liikumine ja peagi jõuab kogu maailma. Prantsusmaal koostatakse palju aastaseid ülevaateid ja, ja siin on võimalik esile tuua just, kui suur on see uute mahetoodete tarbijate hulk. usaldus eh, mahepõllunduse vastu tarbijatena aitab meil oma eh, toitumisharjumusi muuta usalduslikult Need on siis sellised tooted, kus ei kasutata taimekaitsevahendeid ega mürke. see liikumine kannab vilja, jõuab kindlasti ka järgnevate põlvkondade juurde. Eh, mahepõllunduse väärtused, mis eh, juurduvad seitsmekümnendates aastates, on jõudnud laia publiku ette. meie assotsiatsioon loodi kaks tuhat neli ja meil on kolm põhilist missiooni. esimene, säästa keskkonda, teine kaitsta tervist ja kolmas e-, edendada uusi vastutustundlikke tarbimisviise. see mõjutab ka teisi tarbimisviise peale toitumise. ja kuidas me tegutsema, esiteks e, informeerida võimalikult laialt e, kõiki earühmi, et need uued tarbimisviisid saaksid mõjule pääseda. toetada tarbijaid, kuna mahetoodete tarbimisele üleminek eh, ei pruugi alati olla lihtne, ja kolmandaks, kaitsta tarbijaid, pakkuda neile õigusabi. tarbijate kaitsmine tähendab ka iseenda kaitsmist selliste tehnikate ja rikkumiste vastu, mis on vastuolus Euroopa Liidu eh, mahepõllunduse eh, nõuetega ma saan täna siin teile rääkida sellest, mida soovivad eh, Euroopa tarbijad tänapäeval. küsisime oma viiekümnelt tuhandelt liikmelt küsimuste kaudu, mis saadeti välja oktoobris kaks tuhat seitseteist, mis on need põhjused, eh, miks nad hakkasid mahetooteid tarbima. esimeses eh, vasakpoolsel tabelil näete, et et eh, ligi üheksakümmend viis protsenti inimesi on eh, mahetoodetele üle lä-, läinud selleks, et eh, kaitsta keskkonda ja mitmekesisust, kollasena olla aktivist ja rohelisega kaitsta oma tervist. kaheksakümmend protsenti, seda on ikka väga palju. küsimusele vastanud äh, jagunevad peaaegu võrdselt äh, maapiirkondade ja, ja linnade vahel või siis ka äärelinnade vahel. ehkki võiks arvata, et linnades on tegemist siis nii-öelda keskkonnast äh, eralduses elavate urbaniseerunutega tarbijate kaitsmine ei ole üksnes Prantsusmaa mure. GMO-d on alati olnud Euroopa Liidu huvide keskmes, seetõttu on siis olemas direktiiv kaks tuhat üks kaheksateist, mis määratleb neid organisme me arvame, et uusi aretustehnikaid tuleb ja nende tulemusel saadud tooteid tuleb samuti pidada GMO-deks tarbijatena leiame, et Euroopa Liidu eh, mahepõllunduse nõuded peaksid kehtima ja välistama GMO-de kasutamise. Eh, direktiiv kaks tuhat üks kaheksateist ja vastav määrus eh, peavad kehtima kõigile uutele tehnikatele ka tulevikus, kuivõrd neid manipulatsioone saab läbi viia üksnes laborikeskkonnas ja mitte looduskeskkonnas. mina ei ole teadlane, kuid äh, ma sooviksin siiski, et äh, mul oleks võimalik oma toidus vältida asju, mida tehakse laboris. Äh, pärast nende turule jõudmist on selliste toodete puhul kindlasti vaja tagada vastav sildistus ja ka jälgitavus. see peab aitama tagama, et äh, tarbijad äh, saavad äh, tarbida toodet, kus ei ole kasutatud taimekaitsevahendeid ja, ja mürke. meie ettepanekud on tagada konkreetne sildistus, mis võimaldab tarbijatel valida, keelata see Euroopa Liidu mahepõllunduse reeglites, edendada uusi uurimisprogramme, rahastada teadusuuringuid seoses nende uute tehnoloogiatega, mis võivad mõjutada meie keskkonda ja tervist ja öö, eh, piirata sellised tööd konkreetsete ru-, ruumidega. jõuan ka mina kiiresti oma järeldusele, tarbijatena on meil õigus valida seda, mida me soovime süüa ja olla minimaalselt eh, informeeritud sellest, kuidas on tooteid muudetud nende õiguste esindajana on teie kohustus tagada meile see õigus läbipaistvusele, mis on alati Euroopa Liidus olulisel kohal olnud. tuleb eraldada ka piisavalt finantsvahendeid selleks, et oleks võimalik neid teemasid avalikul tasandil eh, käsitleda. me ei tea, millist mõju need tooted, need loomad meile avaldavad, millis, milline on selle mõju keskkonnale, tulevastele põlvkondadele ja bioloogilisele mitmekesisusele. me peaksime püüdma toota raiskamata ja toetama tarbijaid, et nad saaksid, et neist saaksid mahetoodete tarbijad. iga tarbimisakti taga on kodanik oma toiduotsustega meie soovime sellist liikumist edendada ja peame teid selle gar-, garantideks, aitäh! aitäh!